mis puudutab äh, inimravimite kontrollimist äh, ja kohe saabki sõna proua Vilmalt. suur aitäh, suur aitäh kõikidele variraportöörile nende, variraportööridele nende väga hea koostöö eest. me jõudsime üheskoos väga hea tulemuseni Euroopa Parlamendi jaoks, tahaksin tänada ka Leedu eesistujat tohutu töö eest, mis nad tegid ära selleks, et jõuda hea kompromissettepanekuni. nii et suur aitäh kõigile! ma tahaksin alustuseks öelda, miks ma selle teemaga tegelema hakkasin. kolm aastat tagasi käisin ma Nottinghamis ähm, laste ajuuuringute keskuses ja kohtusin seal lastega, kes äh, on haigestunud väga harvadesse, harva esinevatesse ajukasvajatesse ja ühe noore mehega samuti, kes ütles, et äh, nende haiguste jaoks ei ole üleüldse ravi ja nende peal põhimõtteliselt testitakse selliseid asju, mida ei ole varem laste pealt äh, testitud. seega on eriti oluline üle-euroopaline koostöö. hetkel on lihtsalt äh, liiga raske seda teha ja ühtlasi on see ravi leiutamine ka liiga kallis, seega tuleks tingimusi ühtlustada üle terve Euroopa Liidu peaks olema konkreetne portaal koostöö lihtsustamiseks ja kindlasti liikmesriikide suhtumisse ka oluliselt muudaks. see noormees paraku suri septembris. ma loodan aga, et see, mida meie suudame teha, parandab paljude inimeste elu ja ühtlasi ka suurendab ellujäämust laste hulgas, kes on haigestunud vähkkasvajatesse me loodame, et see kõik panustab parema ravi tagamisse. hetkel on katsed pigem negatiivsete tulemustega. ravi peab olema aga täiesti ohutu. hetkel võib aga juhtuda, et korratakse lausa ohtlikke katseid nii et läbipaistvusmeetmed kindlasti kujutaks endast olulist sammu edasi. kõik katsed, olgu need positiivsete, negatiivsete või ähm, tulemustega, mis ei ole päris selged, tuleb kanda registrisse. ja kui on taadel-, taodeldud juba ravimi turustamise luba, tuleb kogu dokumentatsioon sellega interneti üles laadida Neid dokumente ei tohi käsitleda kui kaubandussaladust ja ühtlasi tuleks nõuda ka seda, et äh, siiani saladuses hoitud andmed tuleks avast-, avaldada. me loodame, et nüüd on Euroopa Liit äh, eesrindlik äh, katseuuringute turvalisuse osas, mis toob kasu nii patsientidele kui ka meditsiinisektorile tervikuna kindlasti pakuvad need uuringud võimalust uue, uuteks ravimeetoditeks ning ühtlasi loob palju töökohti meditsiiniliste uuringute keskuses. Euroopa Liidus on nüüd vähenenud uuringute tegemine kahekümne viie protsendi võrra, ma loodan, et see õigusakt muudab seda tendentsi ning et lõppkokkuvõttes, kui meil on ka selged rakendamise tähtajad, pakume me usaldust äh, siin ka akadeemikutele ning teadlastele ning lõppkokkuvõttes on võimalik teha uuringuid, mis on ohutumad. lõppkokkuvõttes on selle õigusakti keskmeks ikkagi patsientide kaitse eetiline aspekt on kõige olulisem katseuuringutele hinnangu andmisel ning ühtlasi tuleb eriti kaitsta kõige haavatavamaid ühiskonnarühmi tuleb tagada see, et inimesed on saanud kogu info, enne kui nad eh, kliinilises uuringus osalema hakkavad. ma tahaksin, et patsiendid oleksid sellesse eh, töösse ka väga tihedalt kaasatud, ma saan aru, et liikmesriikidel on selles osas väga selged seisukohad, nii et lõppkokkuvõttes usun, et meie kompromiss on väga hea. suur aitäh kõigile teile, kes te panustasite sellesse ettepanekusse ja loodetavasti saab terve Euroopa Parlament seda ettepanekut täna ka toetada suur aitäh, nüüd on sõna volinik Tooniborgil, palun. suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt tänada raportööri proua Vilmuti ning samuti variraportööre suure töö eest ning samuti väga hea koostöö eest terve selle ettepaneku väljatöötamisel jah, ka mina oleksin tahtnud ambitsioonikamat lähenemist, aga ma arvan, et see, millel me oleme jõudnud, siis kuna poliitikat saab teha ikkagi ainult võimaluste piires, siis see kujutab endast ikkagi head kompromissi. nagu raportöör ka just ütles, siis kindlasti see õigusakt toob eelkõige kasu Euroopa Liidu patsientidele ja kõikidele Euroopa Liidu kodanikele ja mitte ainult Euroopa Liidu ravimitööstusele miks nii? seda sellepärast, et kliinilised uuringud eh, aitavad kaasa uue, uute ravimite väljatöötamisele ning uute ravimeetodite väljatöötamisele, mis kasutavad juba eh, turul olevaid eh, ravimeid. see kõik pakub lootust ka patsientidele, kes kannatavad väga harva esinevate haiguste all ju,, juhtumitel, millest me just kuulsime ühtlasi soodustab see kõik ka investeeringuid nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidust väljas, mis omakorda panustab majanduskasvu ja töökohtade loomisele. uus määrus võtab arvesse ka seda, et viimastel aastatel on kliiniliste uuringute arv Euroopa Liidus kahanenud veerandi võrra, kuid samal ajal on vajadused ressursside järele kahekordistunud nii et seega on vaja tegutseda kiiresti selleks, et kliinilised uuringud jääksid ikkagi Euroopa Liidu territooriumile ning ühtlasi suureneksid nende, suureneks ka nende kasu patsientidele. samal ajal peab aga kaitsma kliiniliste uuringute subjekte igati, nii et seega peavad need uuringud käima iseenesest kiiremini, kuid samas säilitades igasuguse ohutuse ikkagi patsientidele see õigus, see määruse ettepanek tegelikult kõikide nende teemadega ka tegeleb ning tegeleb ka peamiste väljakutsetega. nüüd, millised on kõige olulisemad aspektid? kõigepealt kiirem ja lihtsam taotluse esitamise protsess, mis käib läbi ühtse portaali. teiseks, ühtlasi ka harmoneeritud menetlus kliinilistele uuringutele hinnangu andmise osas, mis väljenda-, mis välistab igasuguse topelttöö ja võib-olla kõige olulisem on see, et siin pikendatakse nii-öelda seda vaikiva äh, loa andmise menetlust, äh, samal ajal mitte pannes ohtu ohutust, eriti puudutab see just VKE-sid ja akadeemikuid ning suurendab õiguslikku, õiguskindlust just nimelt neile. nii et kui täht, teatud tähtaja jooksul ei vastata, siis järelikult on äh, luba ka antud nüüd edasi ka lihtsustatud aruandlus. ei ole mõtet mitu korda esitada samasugust informatsiooni, mis on ju väga laiaulatuslik erinevatel asutustel erinevates liikmesriikides. ühtlasi ka kliiniliste uuringute läbipaistvus ka sellistel juhtudel, kui eh, midagi siin on muudetud või ümber tehtud, kliinilised uuringud, mida viiakse läbi väljaspool Euroopa Liitu, kuid millele viidatakse kliinilise uuringuse, uuringu korraldamise taotlusest äh, Euroopa Liidus, nii et uuring ise leiab aset Euroopa Liidust väljaspool, kui taotlus on esitatud Euroopa Liidus, siis ikkagi tuleb pidada kinni kõikidest äh, tingimustest, mis on vähemalt samaväärsed Euroopa Liidus kehtivatega ja lõpetuseks on komisjonil võimalik teostada kontrolli nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides selleks, et tagada kliiniliste uuringute ähm, reeglite järgimine. lõpetuseks tahaksin rõhutada veel kord, kui oluline on see määrus mille üle te hääletate täna, see soodustab kliiniliste uuringute korraldamist Euroopa Liidus ning ühtlasi võimaldab leida lahendused paljudele nendele patsientidele, kelle jaoks hetkel tõhusat ravi veel olemas ei ole. suur aitäh teile! suur aitäh ja nüüd on sõna härra Sartoril, palun. proua Sartori, vabandan teda ei ole ka saalis ja nüüd on sõna Antonia Parvanoval, palun. ka teda ei ole saalis. hästi. sel juhul Philippe Juvin, palun. härra president kliiniliste uuringute määrus võib kujutada endast tõelist pöördepunkti kliiniliste uuringute korraldamises Euroopa Liidus, seda mitmel põhjusel. esiteks, kõik need menetlused ühtlustatakse üle terve Euroopa Liidu ja seega kliiniliste uuringute korraldamine lihtsustub oluliselt. teiselt poolt on menetlus ka lihtsam, mis loomulikult teeb lihtsamaks ülikoolide elu siin volinik sellest ka rääkis ja nüüd on võimalik pöörduda vaid ühe asutuse poole ja mitte väga paljude asutuste poole, nagu see oli varem. teiseks muutuvad menetlused ka lühemaks, tähtajad on lühemad ja ka see teeb teadlaste ja akadeemikute elu lihtsamaks. neljandaks avalikustatakse ka tulemused ja tulemuste all mõeldakse siin kõiki, ka negatiivseid tulemusi, mis omakorda suurendab läbipaistvust ja lõppkokkuvõttes siis Euroopa Liidu kodanike usaldus kliiniliste uuringute suhtes ja viiendaks, esimest korda Euroopa Liidu ajaloos räägitakse kliiniliste uuringute puhul ka sellest nii-öelda lisaohust, nii et menetluste lihtsustamine, nende kiirendamine, samuti odavamaks läheb terve see protsess see tähendab loomulikult suuremat kaitset patsientidele ning ühtlasi patsientide võimalus saada kiiremini ravi. inimestel on lihtsamini võimalik ka osaleda kliinilistes uuringutes ja ühtlasi on see väga oluline kindlasti ravimitöösturitele, aitäh. suur aitäh ja proua Barbanova on kohale jõudnud ja palun sõna on teil suur aitäh, lugupeetud äh, juhatajad, kolleegid. tahaksin tänada kliendist kogu tehtud töö eest ning selle eest, et äh, on niivõrd suur töö ära tehtud ja ma usun, et tulemused on äh, sellised, mille üle me võime uhkust tunda IMCO komisjoni nimel ja ALDE variraportina tahaksin toonitada, et hoolimata teatud lünkadest liikmesriikide poole peal, see õigusakt on tõesti selgeks märguandeks patsientidele äh, teadlastele, arstidele, kliinikutele, erikonnale, et Euroopa Liit eh, eh, tegeleb eh, selle valdkonnaga. turvalisus, läbipaistvus ja atraktiivsus on väga olulised minu fraktsiooni jaoks ja hea meelega näen, et nende priori-, need prioriteedid on leidnud ka kajastamist viimases kokkuleppes. me peame mm, atraktiivseks Euroopa Liidu äh, ja meil on vaja toimivat Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku selleks, et tagada konkurentsivõime ning luua töökoht. meil on vaja läbipaistvust ning tõenduspõhindavaid otsuseid, kui me räägime eh, rahvatervisest ja selle valdkonnas tehtavast poliitikast. me loodame, et komisjoni nõukogu jõuab kokkuleppele. suur aitäh, Glenis, eh, selle suurepärase kokkuleppe eest ja Euroopa Parlament on tõesti suutnud eh, nüüd jõuda nii kaugele, et tulemused on hea, ma tervitan suuresti kokkuleppe tulemusi ning äh, tervitan tulevast äh, õigusloomet ja minu fraktsioon toetab täielikult seda, aitäh. Äh, suur aitäh, proua Barbanova. ja nüüd saab sõna härra Barnier lugupeetud äh, president, head kolleegid. esmalt äh, suur aitäh Glenisele tehtud töö eest, raportöörina tehtud töö eest, sellepärast et tõesti äh, kätte jõudnud viimane aeg, et välja pakkuda lahendusi, mille läbi oleks võimalik vältida kliinikutes esitatud taotluste arvu kahekümne viie protsendi võrra on Euroopas uuringute tegemise arv äh, vähenenud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kümme. lisaks sellele me nägime, et halduskulud ning tähtajad äh, on muutunud täiesti heidutavaks viimastel aastatel. ka kahjuks me oleme näinud ka, et teadustööd viiakse üha enam välja Euroopa Liidust ärkavatesse riikidesse, kus kliinikute äh, kohta käiv järelevalve on paindlikum teadlased äh, heitsid ette praegusele õigusloomele, et äh, raamistik on liiga raskepärane, liiga palju on administratiivseid äh, formaalsusi. seega tervitagem siis tekstiga tehtud parandusi, läbipaistvustagatis esiteks tulemuste kohta, samuti tervitame äh, uuringute heakskiitmisel ähm, eetikakomitee rolli ning samuti tervitame kaitsemeetmete parandamist haavatavatele inimrühmadele ning samuti andmekaitse ettepanekut äh, tervitame. Need on need parandused, mis Euroopa Parlament ja Euroopa institutsioonide tegid kliiniliste uuringute äh, valdkonnas. suur aitäh, härra Barnjö ja nüüd äh, proua Auken Vi har et godt resultat efter fire års arbejde og til tider ganske bistre forhandlinger. suur tänu, härra president, me oleme nüüd tõesti juba aastaid suurepäraselt koostööd teinud ja läbirääkimised möödusid tõesti väga tuliselt. suur tänu raportöörile selle suurepärase koostöö eest. suur tänu selle eest, et meil on nüüd tagatud äh, ka farmaatsiatööstusega läbipaistvus ja avatus ning ma loodan, et meil on võimalik ka tulevikus vältida äh, ebaeetilisi katseid ja seda, et meie rahva tervist kahjustatakse. me teame jah, et need katsed olid tihti väga kallid, meil ei olnud ka mitte mingit kontrolli nende ravimite üle, mis äh, turule jõudsid. ma üritan nüüd selgitada, kuidas see avatus äh, välja peaks nägema. ma võin teile nii palju öelda, et võitlus ei ole veel läbi ja ka praegustel läbirääkimistel tuli välja see, et üks USA farmaatsiaettevõtetest ütles, et nad soovivad, et see määrus tagasi võetaks, nad soovivad, et äh, need reeglid kõik uuesti ära kaotatakse see ei ole kohe kindlasti hea uudis, aga me ei võta seda soovitust kuulda, me soovime siiski patsientide heaks midagi ära teha ja ka midagi ära teha nende farmaatsiaettevõtete eest, kes on tõesti valmis ka reeglitest kinni pidama, suur tänu! aitäh, proua Auken ja järgmisena härra Kabrnoh. suur aitäh, ma tunnen suurt teadmat selle üle, et meil on võimalik lõpetada nüüd üks võtmetähtsusega õigusloome ettepanekuid. tänan kõiki koostöö eest ja tervitan seda, et me jõudsime lõpuks ka nõukoguga kokkuleppele. tegemist on äärmise proportsiooni äh,, ambitsiooniga ettepanekuga parlamendi poolt ja me tegime seda väga lühikese ajaga, võttes arvesse, kuivõrd palju on toodet parandatud. ma usun, et kuuskümmend päeva äh, sobivad meile loodetavasti kuni lõpuni neid kuutekümmet päeva igal üksikul juhtumil ära ei kasutata. ning äh, muidugi vaikiv nõusolekumenetlus käib. mis puudutab äh, uuringute läbiviimist, siis kõik osalevad äh, riigid leiavad, et protseduur on lihtsustatud, see tähendab seda, et on võimalik, et meditsiiniuuringuid hakatakse taas jälle Euroopas läbi viima. usun, et Euroopa avalikkus tervitab kogu protsessi avatust ning äh, kõik äh, õpivad seda süsteemi ka hästi tundma. ma usun, et ka farmatseutikatööstus äh, saab kasu sellesse, sellega tagatakse õiguskindlus ning otsus tegemise protsessi läbipaistvus. suur aitäh ja proua Suusa, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin esmalt avaldada tunnustust proua Vilmotile ning ka äh, variraportööridele, ma leian, et koostöö selles äh, küsimuses oli vägagi tõhus ja toimiv äh, ning viljakas ja me jõudsime väga huvitavate tulemusteni. seega me peame toetama seda ettepanekut. lugupeetud härra volinik Borg, ma tahaksin esitada ühe küsimuse ja teha ka ühe kommentaari. ma ei tea, Portugalis öeldakse, et Äh, et te olete julgenud mõningaid asju välja ütelda, nimelt, et Euroopa haiged äh, saavad rohkem kasu sellest õigusloomest kui meie tööstus, aga nii see on, aga jah, seda oleme saavutanud tänu Euroopa Parlamendi tööle. sest et äh, Teie algne ettepanek tundus teenivat äh, ainult äh, tööstuse huvisid. siinsed raportorid suutsid aga seda ettepanekut muuta ning tänu sellele on meil õnnestunud tagada läbipaistvus, samuti äh, üksikisikute turvalisus ning nende õigused, kes osalevad uuringutes, nii et siin ei ole tegemist, siin on tegemist meie võiduga. suur aitäh, proua Suusa, proua Morganti, härra Morganti, vabandust suur aitäh, lugupeetud president. päris palju on veel haigusi, eh, mille jaoks ravi ei ole, seega on hädavajalik, et eh, uuringuid tehtaks. ärgem unustagem, et eh, meil on tegemist ikkagi ju patsientidega, inimestega, kes kannatavad ja kellele lootust eriti ei ole, välja arvatud võib-olla uued ravimid. ja lootus, et uued ravimid toimivad me räägime siin sadadest peredest, kes sooviksid uusi meetodeid kasutada. ma ei ole ise teadlane ega arst, aga ma olen kuulanud inimeste äh, tunnistusi, rääkinud nendega. paljude inimeste jaoks on tegemist viimase võimalusega, viimase võimalusega ellu jääda ja ma leian, et on häbiväärne, et on arste ja teadlasi kes keelduvad äh, uuend-, uute meetodite kasutamisest, sellepärast et äh, nende meelest tegemist ei ole teaduslike meetoditega. tuleb vältida seda, mida siiani on tehtud ning usaldada perekondi ja haigeid. suur tänu, härra Morganti, nüüd saavad sõna ülejäänud registreeritud kõnelejad ja härra Liise, palun poolteist minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. täna võime me tõesti uhked olla tegemist on konkreetse edusammuga patsientide jaoks Euroopa Liidus ja selle konkreetse sammu oleme me teinud üheskoos. paljud teadlased, arstid ja patsiendid on juba aastaid oodanud, et need bürokraatlikud tõkked piiriüleste kliiniliste uuringute puhul Euroopa Liidus lõpuks ära kaotataks või et neid vähemalt vähendataks, sest ainult niimoodi on meil võimalik korralikke uuringuid läbi viia. ja see kehtib eriti just nende institutsioonide jaoks, mis on farmaatsiatööstusest äh, sõltumatud, näiteks äh, Saksamaal on meil üks äh, vähiga tegelev ähm, heategevuslik organisatsioon, mis kogub raha just vähiuuringute jaoks ja me tõesti toetame Glenis Vilmoti ettepanekut rohkem läbipaistvust tagada ja kliiniliste uuringute tulemusi ei tohi tulevikus enam salastada samal ajal õnnestus meil siiski need ranged eetilised standardid ka praeguses direktiivis säilitada me siin komisjoni kurssi parandasime ja suur tänu volinik borgile et ta oli tõesti nii abivalmis sellepärast et esialgne ettepanek ei tulnud ju temalt nii et tõesti siin kiidusõnad praegusele volinikule suur tänu kõigile kes meid aitasid nõukogu eesistujale raportöörile ja variraportööridele ma leian et tegemist on suurepärase tulemusega ja ma loodan et hääletusel ka enamik kojast seda ettepanekut toetab suur tänu härra liese ja läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kohe saab sõna proua klass palun suur tänu härra president kliinilised uuringud on ähm, ülitähtsad äh, meditsiini arengu ja parimate ravimite ning ravimeetodite väljatöötamisel uuringutega on meil võimalik ravimite kõrvalmõjusid äh, välja selgitada enne kui need jõuavad turule kliinilised uuringud on ka väga tundlik küsimus me räägime siin tähtsatest eetilistest küsimustest ja riskirühmade kaitsmisest ning läbipaistvusest näiteks äh, rasedad ähm, vaimse puudega puudega, füüsilise puudega inimesed ja sellepärast on väga tähtis kliinilisi uuringuid avalikustada. tavaliselt viiakse uuringuid läbi mitmes liikmesriigis ning praegune direktiiv oli lünklik ning seda ei rakendatud ka kõikides liikmesriikides ühtemoodi ja sellepärast oli meil vaja ka harmoniseerimist. selle määrusega õnnestus meil administratiivset koormust vähendada. kompromissis arvestatakse kõikide erinevate osapoolte vajadustega ilma eetikakomisjoni nõusolekuta ei ole enam võimalik ühtegi kliinilist uuringut läbi viia. eetikakomisjoni rolli väljaselgitamine oli väga tähtis komisjoni ettepanekus. suur tänu raportöörile ja variraportööridele suurepärase koostöö eest ja ma loodan, et meil on homme võimalik esitada suurepärast hääletustulemust. aitäh! suur tänu, kolleeg Klas! järgmisena kolleeg Correa de Campos, palun suur tänu, härra president. mina tahtsin välja tuua seda, et minu arvates on väga kahju sellest, et vastu ei võetud neid sätteid, mis puudutasid võrdlevaid kliinilisi uuringuid, sest niimoodi oleks meil uute ravimite Äh, ravivõimet veelgi paremini olnud võimalik välja selgitada, aga on sellegipoolest päris häid äh, reforme siin sisse viidud, nagu näiteks litsentside andmisel tehtavad uuendused, see, kuidas kas-, ravimeid turule viiakse, peale selle need vastutavad äh, asutused, mis peavad tegema koostööd farmaatsiatööstusega, peale selle see erinevate riskitasemete hindamine ja eetikakontrolli komisjoni Äh, töö ning samamoodi ka see läbipaistvus, mis on väga tähtis äh, kliiniliste uuringute jaoks ja see, et uuringu tulemused tuleb kohe kindlasti avalikustada jah, raport, meie raport parandab komisjoni ettepanekut päris palju ja sellepärast suur tänu proua Vilmotile. suur tänu kolleeg Correia de Campos ja järgmisena proua Tomasic, palun. suur aitäh loomulikult on äh, siin määruses äh, nii mõndagi ka puudu, aga ikkagi on see positiivne edasiminek. kõige parem on see, et on võimalik esitada taotlusi ühest ühtsest kohast äh, internetiportaalis, see on väga hea selleks, et ületada administratiivsed tõkked. patsient peab olema kindlasti alati esikohal ja ma arvan, et selline on ka iseenesest selle ettepaneku vaimsus. küllap saavad haiged patsiendid ka kindlasti leevendust nendest uutest ravivõimalustest, kuid samal ajal ei tohiks selle nimel piirata ikkagi kliinilistes uuringutes osalevate inimeste õigusi. ei saa kuidagi piirata ka õigus saada informatsiooni selle kohta, millist kahju on inimestele kliinilised uuringud tekitanud. kliinilised uuringud on loomulikult väga kallid, kuid samas võivad siiski parandada paljude meie kodanike tulevikku. suur tänu, proua Tomasevitš, järgmisena kolleeg Patrau Neves, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt suur tänu raportöörile ja variraportööridele selle suurepäraselt tehtud töö eest. parlamendi raport parandab komisjoni ettepanekut suurel määral. komisjoni ettepaneku eelised olid see, et menetlust kiirendati, kulusid on võimalik kokku hoida ja ka parandatakse tootmistingimusi ning toetatakse uurimistööde läbiviimist, seda kõike on siin juba välja toodud. väga tähtis on see, et äh, me parandasime ka neid eetilisi nõudmisi kahe tuhande esimesel aastal me juba tegelesime selle küsimusega, komisjoni ettepanekus neid sees ei olnud, meie viisime need uuesti sisse ja ma tõesti palun, et tulevikus eetiliste küsimustega rohkem arvestatakse väga tähtis on muidugi, et toetatakse teadusuuringuid, aga peale selle tuleb mõelda ka eetilisele poolele, aitäh! suur tänu, kolleeg Patrov Neves ja viimasena saab sõna kolleeg Boržon, palun! gospodine predsjedavajući novi lijekovi i metode liječenja spašavaju živote. suur aitäh lugupeetud president meie jaoks uued ravimid ja uued ravimeetmed võivad päästa elusid aga enne tuleb läbi teha äh, kliinikutes Äh, vajalikud äh, katsed, mis aga liikmesriikides erinevad. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist äh, leidsid aset teatud muudatused ja seda me näeme ka oma patsientide peal. nagu ka meie arstide peal. ning üldiselt ravisüsteemi peal me peame jätkama uuringutega, aga me peame kaitsma ka patsientide huve ning nende turvalisust. sellest joonest üle ei tohi astuda ja neid tuleb eelkõige teavitada sellest, kas katsetega on ka läbikukkumisi kaasnenud. sellisel viisil on võimalik vältida raha, selliste projektide, selliste projektide raames, mis tulemusi ei kanna. suur tänu, kolleeg Borsen ja nüüd lõpetuseks sõna volinikule. suur tänu, härra president, suur tänu kõikidele, kes osalesid selles arutelus. lubage mul veel ükskord tänada raportööri ja variraportööride variraportööre nende suure pühendumuse eest selles küsimuses, mis aitab meil tõesti kliinilisi uuringuid parandada Euroopa Liidus ja tugevdada patsientide kaitset. jah, tõesti, ettepanek oli hea ja parlament tegi selle isegi paremaks, aga see ei tähenda seda, et komisjoni ettepanek oleks kohe algusest peale olnud halb, vaid demokraatliku protsessi kaudu me parandasime head ettepanekut veelgi ja ma ei taha nüüd siin oma käsi puhtaks pesta ja öelda, et mind ei olnud kohal, kui ettepanekud tehti, kuid mul tuli toona, sest mul tuleb komisjoni kaitsta. on täiesti tõsi see, et komisjon ei tahtnud peale suruda eetikakomisjonidele mingit struktuuri peale, seda otsustavad liikmesriigid, aga kui mõned äh, parlamendisaadikud ja valitsuse liikmed tõstatasid selle küsimuse, siis ma otsekohe aitasin seda teksti parandada, kus ma ka tõesti ütlesin, et viime viite eetika kohta sisse ja ma ütlesin, et mina olen tõesti viimane inimene, kes soovib sellest ettepanekust eetika välja võtta. nii et tõesti, kuna see õigusloomeline protsess äh, tähendab seda, et me teeme muudatusettepanekuid, ei tähenda seda, et esimese ettepaneku autoriks oleks olnud farmaatsiatööstus ja oleks tõesti väga imelik, kui see niimoodi oleks olnud. sellepärast, et komisjoni esialgses ettepanekus, meenutan teile, parlamendisaadikud, ka seda, et sinna oli ka sisse kirjutatud eh, erinevad eh, hindamised ja ka patsientide kaasamine nii et see oli see ettepanek, mis tehti ja siis äh, mulle tundub, et kolmepoolsetel läbirääkimistel nõukoguga see eetikaküsimus äh, kõrvaldati sealt. tahaksin teile veel meenutada ka seda, et oma esialgses ettepanekus äh, komisjon nägi siis, nägi ette ka tasuta konsulteerimismenetlused liikmesriikides ja kahjuks kompromisside leidmisel meil tuli sellest ettepanekust taganeda. ütlen seda kõike selleks, et kaitsta esialgset komisjoni ettepanekut, mis on tõesti ja mul on hea meel selle üle nüüd lõppversioonis äh, uuesti parandatud. mul on väga hea meel, et me selles tähtsas küsimuses jõuame esimese lugemise kokkuleppele äh, ja ma eeldan, et see tõesti aitab kliiniliste uuringute kvaliteeti parandada nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. ja see tuleb kasuks nii teadustööle kui ka Euroopa kodanikele. aitäh! suur tänu, kolleeg, äh, volinik Borg ja nüüd saab lõpetuseks sõna raportöör proua Vilmot. Thank, thanks very much, Chair. suur tänu, härra president, suur tänu kõikidele, kes võtsid sõna meie kõige suuremaks mure, nagu volinik Borg ütles, on patsiendid ja see määrus vastab väga paljudele küsimustele. meil on vähem bürokraatiat, meil on üks portaal, meil on vaja erinevate taotluste asemel kõigest ainult ühte ja see teeb kogu protsessi lihtsamaks ning kaitseb samal ajal patsiente see aitab meil välja töötada parimaid ravimeid ja see on ka meie eesmärgiks. kui me suurendame läbipaistvust, kõik kliinilised uuringud äh, ja nende raportide tulemused tuleb avalikustada, isegi kui need on äh, läbikukkunud äh, katsed, see on tähtis teadlaste jaoks, patsientide ohutuste ja vastastikuse usalduse jaoks tahan veel paari sõnaga rääkida ka äh, sellest toetusest, mida meile avaldati. ma ei mäleta, et ükski teine õigusloomeline projekt äh, siin parlamendis oleks endaga kaasa toonud nii palju head tahet ja koostööd. me tegime tõesti tihedat koostööd variraportööride komisjoni ja nõukoguga ja samamoodi ka keskkonnakomisjoni sekretariaadiga me tõesti saavutasime suurepärase kokkuleppe, me töötasime tugevas koostöö ja vastastikku mõistmise vaimus ja ma loodan ja soovin, et kõik õigusloomelised projektid läheksid läbi nagu see. suur tänu kõigile! suur tänu, proua Vilmot! sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub täna kaheksateist null null ja järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu, mis puudutab elektroonilist sidet, siin on meil Pilar de Castillo Vera raport, mis puudutab Euroopa elektroonilise side ühtset turgu, siis on proua Hertsogi raport kiire elektrooniline side võrkude kasutusele võtmine.